teisi, aga kuni selle ajani me jätkame selle küsimuse tõstatamist suhetes Malaisia ametkondadega. tänan, härra volinik Piibalks. meil on kuus resolutsiooni ettepanekut seitsesada kolmteist äh, sotsiaaldemokraadid, seitsesada seitseteist ALDE, seitsesada kolmkümmend äh, kuue, seitsesada kakskümmend kuus Rahvapartei ja nii edasi. arutelud on lõppenud, hääletamine pärast arutelusid. järgmiseks äh, päevakorrapunktiks on Uganda Bahati eelnõu ning homo-, bi- ja transseksuaalide diskrimineerimine. kõigepealt saab sõna kolleeg De Kaiser raportöör pooleteiseks minutiks. ma tänan, härra president, volinik. aasta tagasi täpselt siin selles kojas me võtsime vastu resolutsiooni, mis puudutas lesbisid ja geisid ja äh, pahati mm, eelnõud Ugandas ja nüüd me oleme tagasi peaaegu identse resolutsiooni eelnõu juures aasta hiljem. aga me teame, et praegu surutakse seda Bahati eelnõu läbi ja selle taga on ka evangelistlikud ringkonnad Ugandas. septembris ja oktoobris äh, ajaleht Rolling Stone Ugandas äh, nimetas tõi terve nimekirja lesbidest ja geidest eh, ja kutsus üles neid eh, ahistama, mistõttu nood olid sunnitud peitu minema. ajaleht küll keelustati pärast seda, nii et tegelikult homoseksuaali, homoseksuaale ahistatakse, ainult kolmeteistkümnes riigis tunnustatakse homoseksuaalide õigusi, näiteks Sudaan, Mauretaania, Nigeeria, Äh, näevad ette lausa surmanuhtluse homoseksuaalsuse eest. ja AKV riigid on teinud ühepoolse avalduse hiljuti ja möönnud jah, et homoseksuaalsuse probleem on olemas, sellega tuleb tegeleda, aga tegemist on kultuurilise küsimusega. ei, tegemist on inimõiguse küsimusega. tegemist on üldväärtusega, üleüldise väärtusega, me tahame, et seda kõikjal. aitäh, proua äh, Kaiser ja härra Tänok. president, Aafrika ühiskonnad on sotsiaalses mõttes konservatiivsed, paljudes Aafrika riikides on äh, homoseksuaalsus kahjuks seadustega keelatud, paljud inimesed tunne, tunnevad, et homoseksuaalsus ohustab neid ja eriti, kui äh, seal nende jõupingutuste taga on läänepõhised vabaühendused mõningates Aafrika piirkondades tahavad liberaaldemokraadid kehtestada omaenda moratooriume väga vanadele traditsioonidele. aga olgu asi, kuidas on, see ei äh, õigusta seda homofoobiat, mis paljudes Aafrika piirkondades valitseb. tihtipeale seda homofoobiat õhutavad äh, tagant valitsused ja meedia. Uganda äh, ei ole erand, mõned Uga, Uganda seadusandjad äh, toetavad seadusõnu, mis kehtestaks siis kas surmanuhtluse või eluaegse vanglakaristuse inimestele, kes on homoseksuaalid. mina tahaksin, et see seadus lükataks tagasi, sest see kujutab inimõiguste rikkumist ja kutsun Uganda presidenti üles sellele vetot kehtestama Äh, Uganda on riik, kus äh, enamusel inimestel tuleb päevas hakkama saada vähema kui dollariga, ma olen kindel, et parlamendisaadikud leiaksid parema viisi, kuidas Uganda elanikke aidata, kui geisid äh, taga kiusata, aitäh! tänan, härra Kännok ja nüüd minutiks proua Šaake, palun, teil on sõna. ma tänan, kallid kolleegid, see nimetatud sek-, seksu, homoseksuaalsuse vastane eelnõu näeb ette homoseksuaalsuse eest eh, eluaegse vanglakaristuse või lausa surmanuhtluse. ja meie peame selle eelnõu hukka mõistma, see ei tähenda, et me suruksime peale oma eh, väärtusi neile, vaid me kaitseme eh, inimõigusi, eh, kaitseme neid inimesi, keda nende seksuaalse sättumuse eest ahistatakse ja taga kiusatakse. oktoobris ja novembris Rolling Stone avaldas kohal, see on kohalik ajaleht, mm, avalikustas nende nimed, kes väidetavalt olla homoseksuaalid ja kutsus üles neid lausa ähm, peksma või äh, üles pooma ja me teame, et kahekümne kaheksas liikmesriigis on kriminaalkuritegu homoseksuaalses, kahekümne kaheksas Aafrika riigis on kriminaalkuritegu, ainult kolmteist Aafrika riiki tunnustavad homoseksuaalide õigusi. meil on Cotonou äh, leping ning me peame ära kasutama selle ja ka teised instrumendid, mis meie käsutuses Euroopa Liidus on, et kaitsta äh, homoseksuaalide inimõigusi. ma tänan kolleeg Šake, nüüd poolteist minutit kolleeg Romeva Irueda. Eh, Bahati eelnõu Uganda parlamendis näitab seda, et homoseksuaalsuse eest karistamine eh, seitsmest aastast eluaegse vanglaskaristusega on täiesti ennenägematu. meenutagem, et Aafrikas ainult kolmeteistkümnes riigis on homoseksuaalsus lubatud ja tegemist on kolmekümne kaheksas riigis kriminaalkuriteoga, samas kui Mauretaanias, Sudaanis ja Põhja-Nigeerias on homoseksuaalsuse eest karistussurm. nii et me peame ikka jälle üle kordama, et seksuaalne sättumus on eh, isiku õigus eh, sellele kohaldub eraelu puutumatus ja seda kaitseb rahvusvaheline õigus ning kedagi ei tohi diskrimineerida, kui ta on homoseksuaal. ja sellepärast me peame hukka mõistma ikka ja jälle eh, vägivallale õhutamise, mis on suunatud mm, eh, seksuaalvähemuste vastu ning tuletagem Uganda valitsusele meelde, millised on nende kohustused Cotonou lepingu all ja rahvusvahelise õiguse kohaselt ja sellepärast ma kutsun üles komisjoni ja nõukogu ja teisi teenistusi ära kasutama neid instrumente, mis meil on selleks, et inimõigusi e, e, e, ei rikutaks, kui tegemist on homoseksuaalidega. ma tänan, härra Romeva Irueda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 Uganda on üks neid Aafrika riike, kus homoseksuaalsus ähm, on tagakiusamise objektiks ning äh, fundamentalistid ja äh, USA-st pärit ähm, kirikutegelased on lausa ristis sõja kuulutanud homoseksuaalidele. Nad on valmis minema vägivalla nende vastu ja piinama neid. ja tuleb hukka mõista see. ainult vähesed on asunud homoseksuaalide kaitseks välja ja on ise sattunud tagakiusamise ohvriks. väidetakse, et geid on HIV viiruse kandjad ja Rolling Stone äh, ajakiri äh, avaldas trükis äh, lesbide ja geide nimed ja ajaleht, ajakiri küll keelustati, aga sellest ei piisa, homoseksuaalsus on Aafrikas tihtipeale käsit-, kuulutatav kui haigus, kui läänest tulev äh, nähtus. ja miljonid äh, ja me teame, et on sada tuhat äh, homoseksuaali, kes on nüüd vägivalla ohvriks sattunud aitäh ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad proua Makovei kõigepealt. aitäh, mulle teeb muret äh, kriminaal, karistusseadustiku kasutamine äh, homoseksuaal liikmete vastu. Äh, see on juba osaks Uganda seadusest ning karistuseks võib olla eluaeg, eluaeg vanglas. Bahati seaduseelnõu muudab asja aga veelgi hullemaks, kasutusele võidakse võtta surmanuhtlus äh,, uus seaduseelnõu suurendab hirmu ja vaenulikkuse õhkkonda riigis, kus eh, homoseksuaalide tagakiusamine on juba levinud. inimesed peavad eh, informeerima eh, võime teiste kohta sellistes eraelulistes küsimustes. inimväärikusel ei ole Ugandas enam mingisugust väärtust, kui selline seadus vastu võetakse, seda ei tohi lasta juhtuda aitäh, proua Makovei ja järgmisena sõna ähm, härra Cashman. president, aitäh, loomulikult äh, viimase aastaga ei ole eriti palju muutunud. kahekümne kolmandal novembril möödunud aastal me rääkisime sellest, et äh, inimõiguste ja mittediskrimineerimise põhimõtted on universaalsed. Äh, parlament on samuti Äh, äh, nõudnud korduvalt, et tuleb kasutusele võtta inimõiguste klauslid ja tuleb kehtestada sanktsioonid, kui nendest kinni ei peeta. Äh, ka sellistel juhtudel, näiteks kui diskrimineeritakse seksuaalvähemusi Eh, need riigid on valinud eh, koostöötee meiega, neil on eh, koostöölepingud meiega, meil on Cotonou leping ja seetõttu me palume, et nad suhtleksid meiega ühiste universaalsete põhimõtete alusel, mille üle ei kaubelda. ja kui nad ei taha sellel alusel tegutseda, siis ma kutsun komisjoni ja nõukogu üles astuma vajalik, rakendama vajalikke sanktsioone äh,, kehtestamaks neid põhimõtteid, mida me toetame ja tule, tulevases Euroopa ja Liidu Aafrika partnerluses tuleb samuti järgida seda, et kõik meetmed, mida partnerluste raames rakendatakse, eh, ei, ei luba mitte mingisugust diskrimineerimist, ka diskrimineerimist seksuaalse sättumuse alusel ei ole kolonialism, kui me kaitseme teiste õigusi. inimõigused on universaalsed ja võõrandamatud ja kui me lihtsalt niisama istume ja midagi ei tee, kui kellegi teise põhiinimõigusi äh, rünnatakse, siis see tähendab, et me oleme kaasosalised me ei saa edendada homoseksuaalsust, inimesed ise otsustavad, kas nad on homoseksuaalid või ei inimeste elu Aafrikas on ohus, nende enda pered peavad politseile nende peale kaebama ja kujutage ette, kui teie olete selles olukorras. astuge ometigi samme inimeste õiguste kaitseks, aitäh. aitäh, härra Cashman. ja vabandust, tõesti, ma vaatasin seda kõneaega natukene valesti ja järgmisena proua Tain, üks minut austatud äh, härra president, ÜRO inimõiguste konventsioon ja Euroopa Liidu inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsioon ning Euroopa põhiõiguste harta keelavad diskrimineerimise seksuaalsest sättumusest lähtuvalt meil on äh, inimõiguste alased kohustused, meil on rahvusvahelised äh, kohustused suhetes kolmandate riikidega ja meil on täiesti õigus äh, kritiseerida kolmandaid riike, kui vaja, eriti sellist riiki nagu Uganda, kellega meil on partnerlusleping. meil on õigus juhtida tähelepanu sellele, kui kolmandad riigid ei pea kinni partnerluslepingute inimõiguste klauslitest Uganda on sõlminud Euroopa Liiduga Uganda lepingu, mis, vabandust, Cotonou lepingu, mis äh, reguleerib äh, AKV riikidele antavat arenguabi. nüüd äh, aasta tagasi ehit-, esitati see seaduseelnõu, aasta jooksul on olukord järjest hullemaks läinud, ma ka ise demonstreerisin maikuus Uganda saatkonna ees, see midagi endaga kaasa ei toonud, Euroopa Liit peaks võitlema surmanuhtluse ja homofoobia vastu. suur tänu, kolleeg Tain, järgmisena kolleeg Tšernetški, üks minut palun. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to ciekawa president, lugupeetud daamid ja härrad, tegemist on huvitava ja olulise aruteluga. kaks aspekti, esiteks. Uganda ei ole seal piirkonnas mingi diskrimineerimise saar ookeanis, kus kõik kaitsevad inimõigusi, ei, kaks kolmandikku Aafrika riikidest omavad rangeid äh, seadussätteid selles valdkonnas, enamasti nad otsustavad diskrimineerimise kasuks. tegemist ei ole ainult äh, Uganda probleemiga, vaid terve kontinendi Aafrika kultuuri probleemiga. teiseks, loomulikult äh, ei ole Uganda riik, mis kaitseks Aafrikas kõige paremini inimõigusi. ja see on ainult äh, väike probleem suurest probleemist, millele tuleb tähelepanu pöörata. täna on härra Tšernetški kolleeg Obermeier ei ole kahjuks kohal, nii et sõna saavad järgmised kõnelejad. proua Gretu, üks minut. tänan meie resolutsioon käsitleb äh, jämedaid inimõiguste rikkumisi. kahjuks on olukord äh, selline, et Aafrikas on homoseksuaalsus karistatav. kolmekümne kaheksas riigis on see kriminaalkuritegu, nagu juba öeldi, ja ainult kolmeteistkümnes riigis on äh, homoseksuaalsus seadusega lubatud. vanglakaristused on seitsmest aastast kuni eluaegseni ja mõnikord määratakse ka surmanuhtlus see on jäme inimõiguste rikkumine. mainitud ajaleht kutsus homoseksuaale tapma. meie, nagu meile ette heidetakse, ei soovi oma väärtusi levitada, vaid hoopis inimõigusi kaitsta, mis on väga oluline ülesanne Euroopa Liidul ma leian, et välisteenistus ja teised institutsioonid äh, peaksid äh, pühendunumalt äh, jälgima rahvusvaheliste lepingute rakendamist, kaasa arvatud, mis puudutab Ugandat. nüüd vaba mikrofon, esimesena härra Preda, üks minut. tänan, härra president siin kojas oleme me juba rääkinud Ugandast ja homoseksuaalsusest äh, paar kuud tagasi ja vahepeal midagi positiivset juhtunud ei ole. mõnikord öeldakse, et kui uudiseid ei ole, siis äh, pole asi kõige hullem, aga kahjuks see nii ei ole. Bahati seaduseelnõu ei ole küll vastu võetud, aga tagasi seda ka ei ole võetud, see on endiselt äh, Uganda parlamendi õiguskomisjonis, nii et menetlused parlamendis seal käivad. meie püüdlused ei ole viinud selleni, et seaduseelnõu oleks tagasi võetud ja see on murettekitav seal äh, Ugandas leiab äh, aset äh, täielik nõiajaht homoseksuaalidele. me tahame kutsuda üles ametkondi järgima mittediskrimineerimise põhimõtet. kolm suur tänu äh, ja vaba mikrofoni lõpus saab sõna härra Higins, palun. ma tänan, president see vihakampaania, mis Ugandas on lesbide, geide, teiste vastu, on tõesti murettekitav ja õudustekitav ja siin on ka religio religioosne aspekt ja meedia on sekkunud, kutsutud üles ähvardusi, ähvardustele ja vägivallale ning nüüd on homoseksuaalid väga suures hirmuõhkkonnas elamas Ugandas ning eh, õhutatakse viha ja vägivalda ning kutsutakse isegi tapma homoseksuaale. ma tervitan Uganda homoseksuaalide julgust, kes iga päev vapralt astuvad vastu sellisele äh, nende identiteedi äh, ohust, ohustamisele ja nende elu kallale kippumisele. ja kõige tugevam sõnum peab olema meil Uganda valitsusele, et me ei taha loomulikult rünnata tavalisi ugandalasi, aga me kutsume üles, üles näitama solidaarsust ja kaitsma homoseksuaalide õigusi ja nende võitlust nende inimõiguste eest põhiõiguse eest olla see, kes sa oled. ma tänan, härra kolleeg Higins ja lõpetuseks annan sõna volinik Pibalksile komisjoni nimel. president, lugupeetud saadikud, see homoseksuaalsuse vastase eelnõu tekst, mis Uganda parlamendis arutusel on, tekitab tõelisi inimõigusalaseid probleeme lesbide, geide, biseksuaalide ja transseksuaalide eh, inimõigused on prioriteetse tähtsusega ka Euroopa Liidule ning eh, me oleme mures olukorra pärast Ugandas, aga ka teistes riikides, kus võetakse vastu karistavaid ja diskrimineerivaid õigusakte homoseksuaalide vastu või neid kaalutakse. ja komisjon leiab, et homoseksuaalsuse eh, kuriteoks kuulutamine, nii nagu see eelnõus on ette nähtud, on vastuolus nende kohustustega, mis ÜRO inimõiguste konventsioonis kirjas on, millega Uganda on liitunud ja ta peab neid sätteid täitma. Bahati eelnõu läheb ka ÜRO eh, deklaratsiooni vastu, kus käsitletakse soolist identiteeti ja soolist sättumust ning me oleme tõstatanud selle küsimuse Uganda valitsusega mitmel puhul, kui me kohtusime presidendiga, peaministriga, välisministriga ning justiitsministriga. me oleme seda äh, ametlikel kohtumistel tõstatanud, aga ka siis, kui me rääkisime Uganda inimõiguste komisjoniga, rääkisime sellest. nüüd ajaleht Rolling Stones äh, aastast kaks tuhat kümme, teisest oktoobrist tõi ära fotod ja nimed Äh, ähm, homoseksuaalidest ning pealkirjaks oli Puukenad üles ja sellega pandi need isikud otseselt ohtu ja me mõistame selle otsustavalt hukka. me jälgime jätkuvalt lähedalt olukorda Ugandas äh, koos USA esindusega seal selles riigis ning samuti inimõiguste ülemkomissari ametiga koos ning äh, ka inimõiguste tehniline töörühm on üks foorum, kus neid asju arutada äh, Ugandaga ning samas ette näha ka konkreetsed meetmed, kui rikutakse inimõigusi. komisjon väljendab jätkuvalt oma muret äh, selle homoseksuaalsuse vastase eelnõu üle ning igasuguste mm, juhtumite üle, mis on seotud homoseksuaalide tagakiusamisega. kohalikud inimõiguste organisatsioonid üritavad muuta selles riigis suhtumist homoseksuaalide vastu ning ka õiguslikku olukorda parandada, kui kõneks on seksuaalvähemused Ugandas. aitäh, äh, härra Piibalks, ma olen saanud kuus resolutsiooni eelnõu. Need äh, arutelud on lõppenud ja hääletus toimub pärast järg-.